One minute. Otwieram nasze wyjątkowe posiedzenie komisji. Ma avan e, sellega meie komisjoni erakorralise istungi. selline erakorraline istung leiab aset ainult korra iga viie aasta tagant. tahaksin teid kõiki siin tervitada ja eriti soojalt e, tahan täna siin tervitada härra Phil Hoganit tere tulemast, härra Hogan, kõikide põllumajanduskomisjoni liikmete nimel, kõikide kohalviibijate nimel, tere tulemast! Teie tänane kohalolek on meie komisjoni jaoks ilmselgelt ülioluline moment ja me loodame, et täna saab alguse viljakas koostöö, mis äh, viib tugeva ja keskkonnasäästliku põllumajanduspoliitika väljaarendamisele ja edasiarendamisele. tere tulemast veel kord siis, tere tulemast siin saalis ka kõikidele meie külalistele, Euroopa Komisjoni esindajatele. härra Pleva esindab siin täna põllumajanduse peadirektoraati e, ja tere tulemast kõikidele komisjoni liikmetele. paari sõnaga sellest, e, kes on täna meie kandidaat pärast seda, kui härra Hogan lõpetas äh, Corki ülikooli, võttis ta üle pere talumajapidamise, enne kui ta lõi oma kindlustusettevõtte ja kinnisvaraettevõtte tuhande üheksasaja kaheksakümne kolmandal aastal. sellel samal aastal valiti ta esimest korda linnavolikokku äh, Kilkenni linnas ning äh, sellest ajast ongi ta siis kogunud väga palju kogemusi nii kohalikul tasandil, oli siis ähm, Iiri senatis senaator ning äh, kaheksakümne seitsmendast aastast on ta Iiri parlamendi liige. Äh, tema viimane ametikoht ähm, oli aastatest kaks tuhat üksteist kuni tänaseni siis keskkonna, kohaliku omavalitsuse ja piirkondade minister ning äh, tuletaksin teile meelde, et vastavalt ähm, meie kodukorrale uue komisjoni ametisse nimetamisel vastavalt kuueteistkümnendale lisale meie kodukorrast hindab parlament volikondi, volinikukandidaate nende üldise asjatundlikkuse, Euroopale pühendumise ja isikliku sõltumatuse alusel. ja me hindame ka volinikukandidaadi teadmisi eh, kavandatud vastutusalal ja nende suhtlemisoskust ma tahaksin teile ühtlasi meelde tuletada ka selle, et enne seda kuulamist vastas härra Hogan kirjalikult äh, küsimustele, mille me talle küsimustikuna saatsime. Need ähm, küsimused ja nende vastused on teieni jõudnud kõikides ametlikes Euroopa Liidu keeltes. nüüd ähm, tänase arutelu korraldus kõigepealt äh, saab sõna volinikukandidaat, kellel on viisteist minutit. ja meie tänase kohtumise lõpus äh, saab volinikukandidaat lõppsõnaks veel viieks minutiks sõna pärast volinikukandidaadi sissejuhatust on meil aega neljakümne viieks küsimuseks äh, rahvasaadikutelt sellele läheneme küsimuste-vastuste põhimõtte järgi kolmeminutiliste plokkidena, üks minut umbes küsimuse esitamiseks ja kaks minutit härra Hooganile vastamiseks. ma tahaksin rõhutada seda, et on väga oluline, et te peate kinni teile antud kõneajast. selleks, et see kuulamine sujuks ja seega ma pöördun nii teie kui ka meie kandidaadi poole, et palun ärge ületage ette seatud kõneaega. me oleme ette näinud nii-öelda viie minu-, sekundilise armuaja mm, küsimuse esitajatele ja kümnesekundilise armuaja kandidaadile, pärast seda lülitatakse teie mikrofon lihtsalt välja ekraanil, kus tiksub kell, ilmub enne kõne lõppemist kaks punast tärni. sellised meetmed on vajalikud selleks, et tagada see, et kõik saaksid enne tänase istungi lõppu sõna, kes on sõna soovinud. ja veel, suuline tõlge on täna tagatud kahekümne neljas keeles, sealhulgas ka iiri keeles see tähendab seda, et kõik kõnelejad saavad kasutada oma emakeelt kuid mõelge sellele, et äh, teie sõnavõtud tõlgitakse, nii et palun ärge liialt kiirustage. meie äh, kohtumine kantakse ka üle Euroopa Parlamendi netileheküljel ning äh, pärast seda kuulamist on äh, netis üleval ka tänase kuulamise video ning meid on võimalik jälgida ka Twitteri lahend-, läbi. Läheksime nüüd aga siis edasi äh, asja sisulise poole juurde. nii, siis nagu ma ütlesin varem, annaksin nüüd sõna meie volinikukandidaadile härra Hoganile. Teil on nagu ma ütlesin, maksimum viisteist minutit aega siis sissejuhatuseks.